olen äh, saanud esimese lugemise positsiooni selle tehnilise dokumendi kohta, mis puudutab äh, siseveekogude paate ning ka äh, regulatsioon, määrust, mis puudutab välistatistikat, on seotud delegeeritud ja rakenduspädevusega, mis on komisjoni käes. paneme protokolli selle kin-, kirja ja kolm kuud on parlamendil aega